jätkame istungit, eilse istungi protokoll on käepärast teil kõigil, kas kelle suhtes on mingeid vastuväiteid, kui ei, siis eilse istungi protokoll on kinnitatud. kuue fraktsioon esitab